kirjutatud siis niimoodi, aga ette loen. protokolli esitab äh, järgmise istungi alguses, kui kellelgi sellele vastuväiteid ei ole, siis on kõik resolutsioonid, mis täna vastu võetud, saadetakse otse edasi vastavatele ametkondadele, keda on palutud resolutsioonidest teavitada. jah, ja turvalist kodumatka ja suur tänu! see puudutab ka öö,